darf sie bitten platz zu nehmen. asuge palun oma kohtadele. kõigepealt mul oleks üks äh, kodukorra kohta sõnavõtt härra marias palun. lugupeetud president ma